resolutsiooni ettepanekut ja nüüd me hakkame hääletama. ja nüüd siis hääletamegi. kõigepealt kuus resolutsiooni, mis puudutavad Venezuelat. muudatusettepanekuid ei ole. nii et, et tegemist on ühisresolutsiooniga kolme fraktsiooni poolt ja nüüd on selles osas nimeline hääletus. kas kõik on hääletanud? ikka veel kaks inimest alles otsib oma kohta, kas nüüd on kõik hääletanud? hääletus lõppes. E, resolutsioon on vastu võetud nelikümmend üks poolt, kuusteist vastu, kolm erapooletut. nüüd meil on kuus e, resolutsiooni ettepanekut Madagaskari kohta ja on ka ühisresolutsioon kuuelt fraktsioonilt Eh, muudatusettepanekuid tulnud ei ole, nüüd me lihthääletus, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, mõned erapooletud olid ja resolutsioon on vastu võetud. nüüd me hääletame kuut resolutsiooni ettepanekut, mis puudutab Birmat, on ka ühine resolutsiooni ettepanek kuuelt fraktsioonilt ja kahelt kolleegilt kõigepealt vaatame esimest muudatusettepanekut, kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd lõpphääletus äh, parandatud äh, resolutsiooni kohta, hääletus on alanud, nimeline hääletus. paistab, et äh, ei läinud alguses asi kohe käima, nii et hääletus on nüüd Äh, alanud, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. ühehäälselt ei ole ühtegi erapooletut ega vastuolijat. selle äh, järgmise sessiooni alguses äh, tuleb selle koosoleku protokoll, millele te annate siis heaks kiidu ja me anname resolutsioonid eh, edasi eh, ametiisikutele, kellele nad on määratud ja meie sessioon on lõppenud.